tervitan taas kord äh, asepresidenti, kõrget esindajat. wiceprzewodniczącej komisji wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej. ja me liigume edasi kõrge esindaja avalduse juurde ning me räägime idapartnerluse tippkohtumisest Varssavis kahekümne üheksandal septembril, palun. suur aitäh, härra president. suur aitäh ja mulle valmistab suurt headmeelt see, et mul on võimalus täna enne idapartnerluse tippkohtumist kõneleda siin. see tippkohtumine leiab aset Varssavis sellel nädalal siinne koda on alati toetanud idapartnerlust ning teiegi olete rääkinud, teiegi räägite parlamendi nimel seal. tahaksin teid tervitada ning tänada teid tippkohtumisel osalemise eest, te olete alati igal moel toetanud meid suhete tugevdamine naabritega on meie jaoks võtmetähtsusega ning eh, kui ametisse asusin, eh, siis eh, minu jaoks oli see esmaseks prioriteediks Euroopa Liidus ning selle alusel peaks meie tööd hindama. viimase kahekümne aasta jooksul on meie suhted idanaabritega muutunud, aga endiselt on eluliselt tähtis meie jaoks, et me aitaksime neid üleminekuprotsessis demokraatiale ning turumajandusele ja see muidugi kõik ei ole mitte ainult nende huvides, vaid ka meie endi huvides, sellepärast et seeläbi me tugevdame omaenda julgeolekut ja jõukust. mais kaks tuhat üheksa eh, tegime me algust idapartnerlusega kui raamistikuga, eh, mis tähendas eh, kuue riigi assotsieerumist ning poliitilist integratsiooni Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina ning viimase paari aasta jooksul me oleme edusamme saavutanud ning mm, meie suhted on tugevnenud. sel aastal me tahame assotsiatsioonileppe osas kokkuleppe sõlmida Ukrainaga, see katab ka laia ja kõikehõlmavat vabakaubanduslepingut, samuti me tahame alustada läbirääkimisi mm, laia ja kõikehõlmava mm, kaubanduskokkuleppe üle Moldova ning Gruusiaga kui nad on täitnud vajalikud nõudmised. lisaks sellele me oleme mobiilsuse osas edusamme teinud, meil on viisategevuskood Ukraina ja Moldovaga ning äh, viisalihtsustus äh, ning äh, tagasivõtulepingud on jõustunud Gruusia, jõustuvad lähikuudel Gruusiaga. me plaanime sarnaseid läbirääkimisi pidada lepete sõlmimiseks Armeenia, Aserbaidžaani, Valgevenega lähitulevikus meie partnerlus äh, läheb palju kaugemale valitsustevahelisest koostööst ja ühendab rahvaid. ma toetan tugevalt parlamendi äh, jõupingutusi äh, luua partnerlusi idanaabritega ning samuti Euronesti parlamentaarse assamblee loomist kodanikuühiskonna ning ka ettevõtlusfoorum on loodud ning mõlemad osapooled osalevad ka Varssavi tippkohtumisel. lihtsalt sellele eh, üle kahe tuhande üliõpilase ning eh, teadustöötaja idapartnerlusriikidest eh, on leidnud rahastamist, et õppida Euroopa Liidus meie partnerlus põhineb vastastikustel kohustustel ja vastutusel ning ühisel arusaamisel ja pühendumisel demokraatiale, inimõigustele ning põhivabadustele. Poolas me kinnitame üle oma partneritele, et nende lootused Euroopa poole liikumisel on seotud sellega, kuivõrd nad, nad on pühendunud püsiva ning tugeva demokraatia loomisele meie osaks on anda konkreetset toetust, pakkuda poliitilisi assotsiatsiooni ning majandusintegratsiooni. selle kuu alguses ma rääkisin Ukrainast ja rõhutasin, kuivõrd oluline on demokraatlikest põhimõtetest ning õigusriigist kinnipidamine, see katab ka õigust ausale sõltumatule õigusemõistmisele ning see peab jääma endiselt meie suhete aluseks me oleme eriti mures Julia Timošenko juhtumi ning teise, teiste parla-, äh, valitsuse liikmete osas ning selle üle, et tagasi tahetakse tulla varasema valimissüsteemi juurde me oleme viimase kuude jooksul selgelt äh, oma sõnumit äh, mm, edastanud ning me loodame, et äh, Ukraina suudab edasi liikuda. Euroopa Liit ähm, on astunud selgelt vastu Valgevenes demokraatia ning inimõiguste mahasurumistele, mis järgnes pärast mm, presi-, mis järgnes detsembrikuistele presidendivalimistele me oleme kehtestanud sanktsioone ning kutsunud režiimi üles kohe selle poliitvangide vabastamisele rehabiliteerimisele. samas me oleme ka suurendanud toetust Valgevene kodanikuühiskonnale. lisaks sellele eh, naabruspoliitika läbivaatamisel Äh, oleme me tahtnud äh, rohkem siduda äh, omapoolsed astutavad sammud tingimuste täitmisega. see tähendab seda, et meil on vaja rohkemat rahalist toetust, rohkem poliitilist koostööd ning sügavamat majandusintegratsioon neile, kes viivad läbi tõsiseid reforme, seda me nimetame poliitikaks enam enama eest samuti osa meie toetusest on nüüd suunatud valitsusvälistele organisatsioonidele, me oleme loonud partnerlusi kodanikuühiskonnaga, meil on olemas vahendid selle läbiviimiseks tänu äh, naabrus äh, sihtrahastule äh, ning uuele Euroopa demokraatia toetamise sihtkapitalile. tahaksin tänada teid meie nõustamise nende mõlema instrumendi loomisel. proua president, konfliktid Mägi-Karabahhis, Transnistrias, Abhaasias ja Lõuna-Osseetias on äärmiselt tõsised ja me loodame, et tehakse kõik selleks, et kõikide osapoolte poolt, et leida rahumeelne lahendus ja loodetavasti suudetakse üle saada ka kõikidest konfliktidega seotud väljakutsetest. augustis vastavalt minu soovitusele nõukogu kinnitas Philip Lefori Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia ja Gruusia kriisi eriesindajaks. tema mandaadi abil äh, me panustame rahumeelsesse konflikti lahendamisse ning äh, muidugi äh, teeb ta tihedat koostööd kõigiga. Mägi-Karabahh on endiselt meie huvi keskpunktis ning me peame dialoogi kõikidega, et leida ühine lahendus. härra president, meie sooviks on ähm, konflikti lahendamisel osaleda, me oleme loonud Euroopa vaatlusmissiooni Gruusiasse ning samuti me juhime Genfi rahvusvahelisi läbirääkimisi. transnistis on Euroopa Liit mänginud äh, oma rolli selles, et jätkatakse läbirääkimisi viis pluss kaks, nende läbirääkimistega tehti uuesti algus kahekümne teisel septembril, me kõik ootame suure huviga läbirääkimiste äh, protsessi lugupeetud president, äh, me kõik oleme pühendunud sellele, et Varssavi tippkohtumine saab olema edukas ning et äh, see aitab äh, üles ehitada mm, paremat partner, partnerlust ning samuti me soovime edastada sõnumit, et nad peavad edendama demokraatiat ja tagama õigusriigi. suur aitäh! Madam Vice President kolleeg Elmar Brok. suur aitäh ning Rahvaparteist Elmar Brok, palun. härra komissar, ich wundere härra volinik, ma ei saa aru, äh, miks proua Ashton räägib naabruskonnapoliitikast, tegemist on ju meie ühise idanaabruspoliitikaga, aga seda võib hiljem arutada. ma tahaksin loota, et Varssavi tippkohtumist saadab edu. ma loodan, et vaatamata erinevatele arengutele erinevates riikides, eeskätt ka äh, Valgevenes, on olemas siiski äh, tugevad alged selleks, et saavutada mitmepoolset äh, kok-, mitmepoolseid kokkuleppeid ma leian, et kui me suudame selles osas saavutada eda-, edu, siis on võimalik ka paremini ja lihtsamini lahendada tekkivaid kriise, seda enam, kui lähenemine on multinatsionaalne. ma leian, et see saadab si-, meid edu ka nii poliitiliste kui majandusküsimuste lahendamisel. on oluline, et niisuguste riikide puhul äh, nagu Valgevene töötaksime senisest oluliselt aktiivsemalt koos nende riikide kodaniühiskonna, kodanikuühiskonna organisatsioonidega et me kasutaksime neid selleks, et etendada demokraatiaalaseid vestlusi ja kõnelusi ja minna seejuures mööda riigiaparaadist. proua Ashton ja härra Füüle, lubatagu mul öelda veel järgmist. olen kuulnud, et Ukraina peaprokurör täna langetas täna kriminaalkoodeksi alusel, äh, mille esialgne koostaja oli tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal, äh, koostaja oli Stalin ja mis jõustus tuhat üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal, et ta äh, selle kriminaalkoodeksi alusel püüab langetada otsuseid Eh, mis puudutavad mitte ainult endist peaministrit Tõmošenkot, vaid viiteist, kuuteist endist ja praegu oposi-, poliitikut, kes praegu on opositsioonis. me peame otsustama, kuidas me niisugusele olukorrale reageerime, kuidas me saame siin äh, edasi liikuda, selleks et äh, lõppkokkuvõttes siiski jõuda äh, Moldovaga lepingu sõlmimisele, mille sõlmimine on tegelikult ka Euroopa Liidu huvides, välistamaks niisuguste olukordade kordumist, nagu praegu proua Tõmošenka. nüüd annan sõna sotsiaalistidele demokraatide aseesimehele Svobodale. suur aitäh, äh, proua Ashton! kui me räägime idapartnerlusest, siis on härra Füüle ära teeninud igati meie kiidusõnud. idapartnerlus ei ole oluline mitte kui selline, vaid kui protsess, mis aitab edendada selle piirkonna riikide demokratiseerumist me räägime, et meil on liit eh, idanaabritega, kuid see ei ole mitte mingil juhul eh, suunatud Venemaa vastu ja selles mõttes on eriti oluline rääkida just Ukrainast. Ukraina on meie jaoks erakordselt tähtis naaber ja ma soovin poolakatele, et idanaaberluse tippkohtumist saadaks tõsine edu, sest Poola on ju Ukraina naaber. ja selles mõttes on erakordselt oluline vastata küsimusele, mida esitavad ka inimesed, kuidas siis ikkagi on võimalik, et niisugune gaasikokkulepe sõlmiti Ukraina ja Venemaa vahel, mille hammasrataste vahele on püütud nüüdseks proua Tõmašenko tõmmata. ja minu arvates tuleb täiesti selgelt siin äh, väljendada oma seisukohta ja see on sotsiaaldemokraatide ühtne seisukoht, et niisugustele küsimustele tuleb reageerida selgelt ja selgelte poliitiliste vastustega. sest eh, ainult sel juhul on võimalik olukorrast väljapääsu leidmine äh, härra Brock, eh, see, kui sa räägid eh, karistusseadustikust tuhat üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal ei saanud Stalin seda enam luua, sest selleks ajal oli ta küll üsna juba surnud kuid me ei saa aktsepteerida seda, et poliitilisi eesmärke püütakse saavutada karistusseadustiku paragrahvide abil ja seetõttu on oluline, et komisjon, nõukogu ja ka parlament teeks Ukrainale selge, et me soovime demokraatlikku Ukrainat ja et me mõistame selgelt hukka mm, poliitilised otsused, teil on väga õi-, teil on tõeline õigus, kaks eelnevalt kõnelenud kolleegi ütleb ära Puusek. Uh, loomulikult on see kõik väga oluline meie lähinaabritele, järgmisena on sõna äh, Jan Gerbrandi, palun, ALDE nimel. härra volinik, lugupeetud kõrge esindaja, äh, inglise keeles ju öeldakse, et it takes two to tango ja nüüd oleme näinud avatuse märke oma partnerite, partnerriikides Põhja-Aafrikas ja ka mujal ja tundub, et see on üsna lootusrikas, aga samas me teame, et teiste riikidega on erinevused Euroopa Liidus väga suured, me oleme näinud, et ei Rootsis ega Poolas pole näha mingisugust erilist ähm, huvi selle vastu, et süvendada meie suhteid idanaabritega. aga me sõltume oma idanaabritest eriti energiaga varustatuse osast ja seega ma paluksin proua Ashtonil, härra Füülel ja kõikidel liikmesriikidel suurendada oma jõupingutusi dialoogis idapartnerluse raames. Euroopa Liit ei ole siin mingisugune tantsuõpetaja, vaid vastupidi, just nimelt täiesti võrdne partner. ja seega ongi väga oluline sirutada välja käsi ja äh, tagada see, et ka meie naabrid oleksid ambitsioonikad. tuleb lihtsustada ka reisimist nendesse riikidesse. loomulikult tuleb täita siin teatud eeltingimused, aga äh, siin igasugusest dialoogist keeldumine ei ole sugugi õigustatud ja tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka sellele, mis toimub Aserbaidžaanis idapartnerluse osas on ka olukord muutunud, Venemaa kõrval on ju ka Türgi, kes on leidnud endale koha tantsupõrandal ja äh, selles osas peavad meil olema ka väga selged seisukohad. Euronesti raames äh, juba leidis aset ka meie esimene tantsupidu, Venemaa küll sellel veel ei osalenud aga ma loodan, et te jätkates oma tööd ka Euronesti osas ning kuulates ära oma partnerid, suudame me kõik paremini tantsima õppida. härra Tänok, lugupeetud kõrge esindaja, samal ajal kui Euroopa Liit keskendub täiesti arusaadavalt Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtmele Põhja-Aafrikas ja mujal, ei tasu unustada ka idapartnerlust ja öö, ähm, süvenenud suhteid kuue idapartnerluse riigiga. Ukrainas on olukord oluliselt äh, halvenenud demokraatlike struktuuride ja õigusriigi põhimõtete osas, nagu me oleme näinud, kuidas on näiteks mõistetud kohut Timošenko, Julia Timošenko üle veel Valgevene on endiselt diktaatorliku võimu all, Kaukaasias on olukord väga murettekitav, Venemaa okupatsioon kestab Gruusias ning Aserbaidžaani, Aserbaidžaani ning um, Armeenia vahel pinged järjest kasvavad Ehm, ma olen nõus sellega, et külmutatud konfliktid tuleb lahendada, aga Euronesti kohtumisel, kus ma käisin paar nädalat tagasi, tegelikult väljavaated vastavalt artiklile nelikümmend üheksa ehm, kõikides nendes riikides ja ka kolmes Kaukaasia riigis tegelikult on täielikult külmutanud igasuguse edasimineku. ma loodan, et Varssavi tipp kohtumine ei jookse liiva samamoodi kahekümne üheksandal septembril ja et Euroopa Liit keskendub pragmaatiliste alustele, nagu näiteks kaubandussuhete liberaliseerimine ning viisarežiimi lihtsustamine, mitte täiesti lahendamatutele küsimustele, nagu näiteks Mähi, Mägi-Karabahh. tahaksin vabandada härra Djogalevitši ees, ma näen, et ka teie olete siin teises reas olemas, nii et tervitan siin ka Poola eesistuja esindajad, suur aitäh, et kõik siin kohal viibite. nüüd on sõna kolleeg Werner Schulzil Roheliste nimel, palun. härra president, daamid ja härrad. printsiip, see, kellel on, see tahab enamat, see peaks idapoliitika suu-, äh, idapoliitikat ellu rakendades viima selleni, et me suudame senisest enam toetada kodanikuühiskonna arengut nendes piirkondades, eeskätt Valgevenes. seetõttu tahaksin teid sõnaselgelt paluda, äh, volinik äh, Füüle ja kõrge esindaja Ashton, selleks, et äh, see küsimus leiaks konkreetset käsitlemist ka Brüsselis sest tegemist on inimestega, kes tegutsevad seal vabatahtlikkusel alusel. on oluline saavutada äh, regionaalsete konfliktide lahendamine, mis takistavad äh, idanaaberlusega hõlmatud riikide vahelist koostööd, eeskätt kui me räägime äh, näiteks Transnistriast, kus Euroopa Liit on esindatud esindajana viis pluss kaks skeemi alusel toimuvatel läbirääkimistel. ma loodan, et Varssavi tippkohtumisel tõstatatakse, tõstatatakse Valgevene poliitiliste vangide vabastamise küsimus ja selleks, et tulevikus kaasata probleemide lahend-, senisest, lahendamise senisest enam ka Venemaad. aitäh! ma soovin teile kõikidele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 ma ei usu, et idapartnerlus oleks täiesti läbipaistev, aga ma usun siiski, et tippkohtumine tugevdab ühtsust Euroopas ja me ei pea isoleerima Venemaad. ma oleksin rahul, kui Euroopa esindajad teeksid jõupingutusi selleks, et ühendada Euroopat ja samuti tuleb teha jõupingutusi selle nimel, et lahendada taolisi konflikte, nagu Mägi-Karabahhias on. me peaksime rohkem kuulama ja vähem õpetusi jagama. suur aitäh ja nüüd kolleeg Imbrasas, üks minut lugupeetud president, head kolleegid. lähenev Varssavi tippkohtumine on heaks võimaluseks selleks, et hinnata tehtud edusamme ning äh, välja töötada tulevased strateegilised juhised. muidugi tuleb erilist tähelepanu pöörata tippkohtumisel tuumaohutusele. me peaksime esmalt tagama Euroopa Liidu lähestuses esitatavad uue, uute tuumajaamade turvalisus. Venemaa ja Valgevene poolt ehitatavad uued äh, tuumajaamad võivad tunduvalt vähendada mitte ainult idariikide, vaid ka Euroopa Liidu äh, tuumaohutust samuti tuleb teha kõike selleks, et jätkata Ukraina ja Moldovaga viisa lihtsustuslepingut ning me peame jätkama vabakaubanduslepete üle läbirääkimisi. nõustun kolleegide Broki ja Svobodaga selles osas, et tuleb leida lahen-, lahendus ka Timošenko probleemile. idapartnerlus omab erilist tähtsust Leedu jaoks see on üheks minu koduriigi prioriteediks ka tulevase Euroopa Liidu eesistumise vahel ning me peame lähendama idanaaberlusriike ning Euroopa Liitu. ja ma loodan, et järgmine tippkohtumine leiab aset juba Leedu eesistumise ajal. suur aitäh ja nüüd härra Möltser, üks minut. härra president, meie eesmärk hõlmata idanaaberlust äh, poliitikuga kuus endist Nõukogude Liidu, äh, liiduvabariiki äh, on leidnud Venemaa tugevat vastuseisu, eriti kui me vaatleme neid riike tulevaste Euroopa Liidu liikmesriikidena. Äh, iseäranis suurt rolli mängib seejuures meie poolt teoreet-, ettevalmistatud vabakaubandusleping Ukrainaga ja sellest tulenevalt avanevad võimalused proua Tõmašenka äh, vabastamiseks. see näitab meile, et äh, mitte ainult vabakaubanduslepingute kaudu, vaid ka demokraatlikele väärtustele rõhumine annab tulemusi, mida me nägime äh, nii Põhja-Aafrikas kui peame andma selgelt mõista ka Valgevene presidendile. demokraatlikud reserv, reformid mis eh, tegelikult on meie koostöö eesmärgiks, on need, mille mille Lukašenka selgesõnaliselt aga tagasi lükkab. järgmine kõneleja on härra Höökmark, poolteist minutit. proua president, tippkohtumine Varssavis peab näitama üles suurt toetust idapartnerluse reformimisele. tegemist on olulise võimalusega mõjutada ähm, arenguid idapartnerluse riikides, kõik need riigid ju äh, kõiguvad kahe eri variandi vahel, kas äh, autoritaarne režiim või demokraatlik režiim. see käib kõik just praegu ja võimalused, mis me laseme täna käest ära, neid on äh, uuesti tekitada väga raske. tegemist on teemaga, mis puudutab tervet Euroopat, demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, Ukraina on sellest selge näide, äh, näiteks äh, Julia Timošenko juhtum. kas rikutakse õigusriigi põhimõtteid ja äh, inimõigusi. ja on väga suure tähtsusega see, et Euroopa Liit kasutab kõiki oma kasutuses olevaid vahendeid, tegemist on ju maailma kõige suurema äh, majandusega maailmas, meil on viisarežiimi äh, lihtsustamisvahendid, samuti kaubandusmeetmed aga seda kõike saab kasutada vaid ähm, vastavalt konkreetsetele eeltingimustele. tippkohtumisel peame keskenduma äh, konkreetsetele meetmetele, mis tähendab, et valitakse õige tee. suur tänu ja nüüd on sõna härra Sivitsil pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh! idapartnerlus sai eksamitelt suurepäraselt läbi ja nüüd vaatame, mida saab edasi teha, tahaksin tänada komisjoni väga hea kommunikatsioonipoliitika eest kõiges selles. idapartnerlus peab põhinema erinevatel peab põhinema sellel, et sinna äh, kaasataks ka teised riigid, nagu näiteks Aserbaidžaan ja Moldova. me tahame edendada demokraatlikke režiime, mis tugineksid inimõiguste järgimisel, ma usun, et Varssav on täiesti ära teeninud tippkohtumise korralduskoha staatuse. Poolas on kõiki neid põhimõtteid väga oluliselt edendatud ja see on väga suure tähtsusega meile, poolakatele. Ukraina on ka meie jaoks väga oluline riik, me teame väga hästi, kui halvasti töötab Ukraina kohtusüsteem, aga ei tohiks siiski asju segamini ajada, ei tohiks strateegilist ja taktilist segamini ajada. edasi viisarežiimi lihtsustamisest, oluline on see, et need inimesed saaksid Euroopa Liidus vabalt ringi reisida, et nad oleksid meile lähemal ja kindlasti Euroopa Liiduga liitumise võimalus on oluliseks motivatsiooniks nendele riikidele. palun pidage kinni oma kõneajast, kallid kolleegid, järgmine kõneleja on proua Jäätenmägi, üks minut palun. suur tänu, härra president, kodanikuühiskond ning pluralistlik poliitiline keskkond on elutähtsaks kõikidele rahvusriikidele ja seega ma tervitan ideed, et äh, võetakse sisse ka äh, kodanikuühiskonna rahastamisvahend idapartnerluse reformitud varianti. kuid proua Ashton ma tahaksin esitada teile küsimuse selle kohta, et kuidas kodanikuühiskonna rahastamisvahendid täpselt edasi arendatakse, millist rolli mängib see idapartnerluses ja naabruspoliitikas ja kuidas on see seotud ka Euroopa demokraatia arendamise sihtkapitaliga, suur aitäh! suur tänu! nüüd on sõna härra Kaminskil üheks minutiks suur aitäh, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. esiteks tahaksin tänada teid toetuse väljendamise eest Gruusiale enne Varssavi tippkohtumist ma tahaksin siin kojas välja öelda, et Gruusia territoriaalne ühtekuuluvus on läänemaailmale äh, väärikuse küsimuseks ja kuigi ma kuidagi ei imetle president Janukovitšit, tahaksin siiski öelda, et ei ole sugugi õigustatud võrrelda praegust olukorda Ukrainas äh, stalinismi ajajärguga. tegemist ei ole sugugi õigustatud võrdlusega, eriti kui äh, selle ütlevad välja need, kes ei kritiseeri kuidagi inimõiguste rikkumisi Venemaal Euroopa Parlament pöörab tähelepanu inimõiguste küsimusele Ukrainas ja seda tehakse ju täiesti õigustatult, siis ma tegelikult eeldaksin, et needsamad poliitilised erakonnad pööraksid sama palju tähelepanu inimõiguste rikkumisele ka Venemaal, kus äh, keelatakse ära erakondi, kus erakondadel ei lasta osaleda valimistel ja nii edasi. aitäh, härra Provera, üks minut. suur aitäh, härra president. idapartnerlus on oluliseks äh, poliitiliseks aspektiks Euroopa Liidus, aga praegu on palju takistusi meie teel dialoog äh, Valgevenega on keerukas, Ukrainas äh, Tomašenko juhtum näitab, et on puudujääke inimõiguste osas, korruptsioon äh, levib, Gruusia ja Aserbaidžaani territooriumist osa on okupeeritud ning on ka pingeid Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, mis üha suurenevad ning võivad lausa sõjaliseks konfliktiks üle minna. me ei tohi aga lootust kaotada siin, kuid siiski tuleb meelde kuuletada ka uuele partnerile, millised on nende kohustused. Nad peavad kinni pidama demokraatia põhireeglitest ning lahendama oma territoriaalsed konfliktid. siin ma pean silmas ähm, Mägi-Karabahhiat ja mm, Gruusiat. Euroopa ei saa nõustuda sellega, et rikutakse rahvusvahelist õigust, mis tagab äh, territoriaalse terviklikkuse. muuhulgas Lõuna-Kaukaasia osas oleme me vastu võtnud resolutsiooni ning me ei saa eitada oma põhimõtteid, mis on seotud inimõigustest kinnipidamisega. suur aitäh teile ja nüüd saab sõna härra Stojanov üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, esmalt ma tahaksin juhtida teie tähelepanu Kaukaasiale äärmiselt oluline on, et seda regiooni käsitletaks tervikuna, sellepärast et praegu on regioon jagatud kahe eh, riikide rühma vahele. Gruusia ning Aserbaidžaan koos Türgiga üritavad isoleerida kolmandat riiki selles eh, piirkonnas, milleks on Armeenia. see on täiesti vastuvõetamatu ning Euroopa Liit peaks äh, sekkuma ja sellele vastu seisma. sellepärast, et praegu üritatakse lõhkuda kõike seda, mida meie üritame idapartnerlusega saavutada. teiseks, mis puudutab Ukrainat ja Timošenko juhtumit, siis ma usun, et proua Timošenko on õigus vabale kohtumõistmisele. teda on kinni peetud liiga kaua vastavalt seadusele Ukraina inimestele, aga on Äh, õigus sellele, et nende õig-, huvisid äh, ei äh, rikutaks ja kui proua Timošenko seda teinud on, siis ta peaks ka vastutav selle eest olema. suur aitäh, härra Saares-Volski! suur aitäh, kui ma võrdlen praegust koda ja meie täiskogu saali arutelu käigus lõunapoolsete riikidele ja idapoolsete riikidele, siis tuleb ütelda, et ma võib-olla nii optimistlik ei saagi olla, kui minu äh, Äh, kolleegid, kes ennist sõna võtsid. ma nõustun jah, teie poliitikaga, proua Ashton ja härra Füüle, kõikide avalduste ja dokumentidega, aga ma kardan, et realiseerumisega on probleeme. Äh, praegu on äh, kontekst väga keeruka, negatiivne dünaamika on käimas Euroopa Liidus, sellepärast et praegu on kriis äh, lõuna pool, samuti Euronestis on äh, keerukad äh, olud ja meil on negatiivne dünaamika ka ida suunal, sellepärast et demokraatia osas on kõrvalekaldumisi. meie pakkumine, mis praegu laual on, kas see on piisavaks stiimuliseks, stiimuliks, et meie poliitikat ida suunal ellu viia? lõuna suunal äh, sattusime me üllatuslikku olukorda, me ei taha, et sama juhtuks ida suunal. meil on äh, vaja uut ja head lahendust, me ei taha, et juhtuks see, mis on juhtunud Minskis, Bakuus ja Erevanis varemalt. ja Ukraina kohta mul küsimus. kas äh, proua kõrge esindaja, te äh, väld-, ütlete, et Janušenko ei mängi topeltmängu ning ei saboteeri ka Timošenko juhtumit. ta mm, äh, kasutab ära meid Venemaa vastu ja vastupidi. Ukraina on aga lagmustestiks, me peame assotsiatsioonilepingu sõlmima Poola eesistumise lõpuks ning seejärel äh, kui äh, Ukrainas asjad lähevad edasi nii nagu praegu, siis me ei ratifitseeri seda, aitäh képviselő úré a szó másfél percre. härra Viginin, poolteist minutit härra proua kõrge esindaja, härra Füüle kolleegid, ma arvan, et me kõik eh, peaksime eh, mitte liiga palju ootama sellest tippkohtumisest, aga samas eh, aastal kaks tuhat üheksa algatas idapartnerlus tippkohtumine selle uue algatuse päris palju on saavutatud suhteliselt lühikese ajaga. me oleme suutnud kujundada poliitika, mis nüüd hakkab vilja kandma. ma ei suuda olla nii pessimistlik selle dünaamika koha pealt, sest et näen oma silmaga, kuidas üha rohkem inimesi idapartnerlusriikidest näevad oma tulevikku meie perekonnas, nad tahavad töötada samamoodi nagu meie suurema läbipaistvusega, suurema vastutusvõimega ja see on midagi sellist, mida me peaksime julgustama. ma arvan, et eh, NP eh, ülevaatus sellest, eh, selle aasta maist komisjoni teatis andis uut hoogu ka idapoliitika osas ning siin me suudame saavutada tulemusi ainult siis, kui me koordineerime oma tegevust rohkem ja kui me toetame üksteise algatusi erinevatel tasanditel, komisjon, nõukogu, parlament ja liikmesriigid. meil on vaja pöörata rohkem tähelepanu, võrdset tähelepanu idale ja lõunale ja sellise sõnumi saime me kõigilt oma partneritelt. meil on vaja ühtset eesmärki viisavabaks reisimiseks, see on oluline ka sealsetele inimestele ning samuti peame avama rohkem programme partnerite jaoks, eriti need, mis puudutavad teadust ja haridust. ja assotsiatsiooni kokkulepe Ukrainaga on midagi sellist, mis võiks olla heaks eeskujuks kõigile teistele, aga see, et karistusseadustik on stalinistlikust ajast, näitab ainult seda, kui palju on reforme vaja. Timošenko samuti ei suutnud seda seadustikku muuta, kui tal selleks võimalus oli, aitäh. kolleeg, must Blue card, please. nüüd on sinise kaardi küsimus, palun uh, kas te olete nõus sinise kaardi küsimuseks? aitäh, mul on üks küsimus, härra Vigenin, teile seda seoses härra Sarjus Volski sõnavõtuga. mida teie arvate, kas Euronesti pakkumine oli piisavalt atraktiivne meie idapoolsetele partneritele, mida näitavad teie kogemused? kas teie ja teie kaasmaalased leiavad, et sellele ettepanekule tuleks pöörata rohkem tähelepanu? You aitäh selle küsimuse eest, mul ei olnudki võimalust oma lühikese kõnega midagi Euronesti kohta öelda, on tõsi, et me ei ole suutnud vastu võtta esitatud raportit ja see tulenes väga väikestest erimeelsustest, väga väikestes küsimustes. ütlen seda sellepärast, et see on ainult üks väike osa tervest hulgast teemadest, mida on Euronesti assambleel arutatud, mille osas on kokkulepe saavutatud. see on midagi sellist, mida me võtame arvesse tuleviku kohtumisi silmas pidades, aga minu kogemus näitab, et kõik viis riiki on huvitatud selle koostöö jätkamisest Euronesti Äh, raames, see on väga elav struktuur, nad on alati olnud väga rõõmsad selle võimaluse eest meiega koostööd teha ja kindlasti nad äh, ka tulevikus seda tahavad teha. see, seda olen ma kuulnud oma hiljutisel külaskäigul Armeeniasse ja Aserbaidžaani pärast äh, esimest Euronesti plenaarsessiooni kaks nädalat tagasi aitäh, härra saadik, teie aeg on läbi härra Pjatrovski saab järgmisena sõna, palun. Governments, thank you. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, partner... aitäh, härra eesistuja. austatud daamid ja härrad. idapartnerlus kuulub äh, Poola eesistumisperioodi prioriteetide hulka dokumencie końcowym szczytu tippkohtumise lõppdokumendis peaks äh, saama kirja pandud korral, äh, konkreetsed ettepanekud, konkreetsed punktid. seal tuleb kindlasti rääkida viisapoliitikast, transiidi küsimustest. meile on oluline, et Ida Euroopa piirkonnad saaksid samuti täiendavat finantseerimist, näiteks Poola Ljublini piirkond võiks äh, anda oma panuse mitmesuguste projektide rakendamisse. me näeme siin sarnasust ka äh, ida ja lõuna suuna poliitikate vahel. me võiksime äh, kasutada saadud kogemusi ning me mitte mingil juhul ei taha, et Araabia kevade stsenaariumid korduksid siin, me ei taha korrata samu vigu. idapartnerlust on vaja kindlasti edasi arendada, kuid meil puudub kontseptsioon. no eh, are un minut și jumate, vă dau cuvântul. Thank you, Mr President. The Warsaw Summit will acknowledge me tunnustame oma idapartnerite Euroopa äh, aspiratsioone, see on tõsi, aga kas sellest piisab või see on ainult selline äh, rituaalne faas, mis ei, äh, ei ole, ei sobi kokku poliitilise reaalsusega meie idapiiride taga. ajal, kui Timošenko üle käib stalinistlik kohtuasi, Putin ja Medvedjev vahetavad kohti nagu täiesti ühesugused saarid. meie sõnum peaks üle kinnitama demokraatliku alternatiivi sellise putinistliku viiruse vastumeetmeks, mis seal piirkonnas levib, aga meie sõnum ei ole veenev liikmelisuse per-, perspektiiv on peaaegu tabu, viisa liberaliseerimine, kaubanduskokkulepped liiguvad edasi, aga väga aeglaselt me keskendume lõunasündmustele ja see on tekitanud meie partnerides frustratsiooni, neil on äh, põhjust uskuda, et nemad ei ole nii olulised. Nabucco projekt on vähem nähtav, kui ta seda varem oli, Euroopa Liidu vahenduskapatsiteet ei suuda kuidagi hakkama saada nende nii-öelda külmutatud konfliktidega ja selle tagajärjel äh, on need konfliktid äh, peaaegu lõhkeohtlikud. kokkuvõtteks idarindel ei ole midagi eriti uut toimuvat, toimumas ja me ei julgusta oma partnereid järgima demokraatlikke reforme, see võib tekitada strateegilise ning energiakriisi, mis äh, ainult mitmekordistaks seda majanduskriisi, mis meie ees juba on. idamõõde meie poliitikates on see asi, mida meie peame arendama, vastasel juhul kõnelejad katkestati To... vabandust, äh, me peame jätkama. proua Flašikova järgmiseks, palun. suur aitäh, härra president, volinikud, äh, proua kõrge esindaja, on täiesti arusaadav, et äh, viimasel ajal oleme keskendunud rohkem Euroopa Liidu lõunapiirile kui idapiiridele, aga me ei tohiks unustada siiski oma partnereid idas pärast äh, kahe tuhande neljanda aasta laienemist tekkis meil uus naabruskond äh, ja vastastikuse koostöö ka saavutame me vastastikuse heaolu nii Euroopa Liidus kui nendes kuues äh, riigis tippkohtumine Varssavis, see ei tohiks kahe silma vahele jääda. aastal kaks tuhat üksteist on mitmed eksperdid pidanud partnerlust oluliseks ning see on ka võtmeaastaks tulevikku silmas pidades, aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist ilmselt äh, suureneb äh, äh, varade hulk kolmveerandi võrra, siis ülejäänud jääb tulevikku, see on Poola eesistujale peamine väljakutse, aga meie kõigi enda jaoks ka. ja diplomaatilisest, poliitilisest seisukohast on äärmiselt oluline tegeleda ro-, Venemaa rolliga. see, milline on Euroopa Liidu eh, poliitika kuue endise Nõukogude Liidu liikme osas, Venemaa jääb sealt välja, aga partnerlust ei pida, ei pea nägema kui tegevust Venemaa vastu. lõpetuseks tahaksin eh, rõhutada, et eh, sellist tüüpi algatus ei tohiks äh, äh, raisata head võimalust, mille on Poola eesistumine tekitanud ning äh, pikas perspektiivis peame võtma hobisse kõik, arvesse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide huve. aitäh, härra Migalski, üks minut. E, aitäh. ja üheksakümnendatel aastatel oli Poolale väga oluline perspektiiv kuuluda kunagi NATO-sse, see aitas meid väga palju. see aitas meil sisse viia demokraatlikud standardid. rahvapartei kolleegid soovivad ka siin rääkida standarditest, see on väga oluline, see aitab edasi, me peame midagi tegema, me peame toetama inimõigusi selles piirkonnas. proua volinik, me soovime, et tippkohtumine kujuneks peoks, aga et see saadaks ka selge sõnumi nendele riikidele. me soovime neid toetada Neil on väga oluline geopoliitiline asukoht. me tahame neid aidata ja me väga palume, et te edastaksite selge sõnumi. aitäh, järgmisena saab sõna härra Vaaler, poolteist minutit. aitäh, idapartnerlus on oluline nii meile kui ka Ida-Euroopa partneritele sellest sõltub, kui kiiresti areneb õigusriiklus, demokraatia. idapartnerlus on väga õige algatus, kuid medalil on ka teine pool, see tuleb väga selgesti ilmseks suhetes Ukrainaga. institutsioonide vahel on väga palju probleeme tekkinud, Stefan Fülle rääkis väga selgelt sellest, milles probleemid seisnevad, eh, need olid kõne all ka Jaltas. kui me näeme, mis toimub Timošenkoga ja teistega, eh, siis me näeme, et me peame mõõtma Janukovitšit tema tegude järgi. me peame hindama, kuidas areneb demokraatia riigis, me peame vaatama, milline on opositsiooni olukord, kas opositsioonil on võimalik tegutseda opositsioon tahab seda, et Ukrainal oleks euroopalik tulevik. kolleeg Kaminski äh, on väljendanud kriitikat inimõiguste olukorra kohta Venemaal. oleks oluline saata sinna oma vaatleja, sest tõepoolest me näeme, seal ei ole oodata demokraatlikke valimisi äh, ning äh, kahtlemata tuleb pöörata ka Venemaale sama palju tähelepanu kui nagu Ukrainale, aitäh! The... kas te soovite vastata? palun, kolleeg Miganski. aitäh, ma pean ütlema, et ma ei saanud viimasest lausest päris hästi aru. kas te ei taha, et me saadame vaatlejad delegatsiooni nendesse riikidesse, mille osas esineb kahtlusi, kas seal esineb rikkumisi, ma ei saa päris hästi aru. vaatlejad teavitavad meid võimalikest rikkumistest ja meil on vaja, et ka Venemaal oleks vaatlejaid. me leiame, et on oluline jälgida, et seal ei oleks võltsimisi kui nüüd ka keegi tõepoolest on Tuneesias vaatlemas, siis selles seoses ma tahaksin öelda, et meil ikkagi tuleb saata vaatlejad, me peame teadma, milline olukord valitseb teatud riikides ja ma kardan, et Venemaal taas kord äh, me näeme, et demokraatlike valimiste protsessi ei ole oodata ja kui kõik parteid ka lubatakse valimistele, kui meedia äh, ei ole sellise struktuuriga, et ta suudaks anda äh, objektiivset pildi olukorrast, siis me ei saa nimetada seda ühiskonda demokraatiaks äh, ning see on põhjus, miks me viimane kord ka seal ei käinud äh Urmează domnul eurodeputat Pașcu. Aitäh! Järgmisena saab sõna kolleeg Pașcu. Üks minut, palun. Response to the interruption of gas supply from Russia and to the conflict in Georgia. Meie soovisime tagada, et idapartnerluse riike ei unustataks, me loodame, et, et nende soov liikuda ligemale Euroopa Liidule on käegakatsutav, on seotud käegakatsutava eesmärgiga aga suhted Venemaaga on seda protsessi komplitseerinud. Euroopa eh, Liit on näinud, eh, millised eh, on arengud Põhja-Aafrikas, milline kriis hiljuti leidis aset, seetõttu loodame, et Venemaa ei kasuta seda olukorda ära loodan, et assotsiatsioonilepingud sõlmitakse, et mingisuguseid poliitilisi muudatusi viimasel hetkel ei tehta. tänan. aitäh selle eest, et jäite kõneaja piiridesse. nüüd saab sõna kolleeg Bielan, üks minut. aitäh idapartnerluse tippkohtumine on Poola jaoks suurim välispoliitikaalane sündmus eesistumisperioodi jooksul ning me näeme, et Euroopa on praegu kriisiolukorras, see puudutab ka ida poole suunatud suhteid samas huvitab idapoliitika järjest enamaid inimesi, me peame siin jätkama asjalikku poliitikat, me peame looma selleks vajaliku baasi. me loodame enne aasta lõppu kirjutada alla Ukrainaga assotsieerimislepingu, me loodame ka vabakaubandustsooni rajamisele äh, Eh, Gruusia ja Moldova osas on samuti võimalik täheldada edusamme. Eh, jalgpalli maailmameistrivõistlused, järgmise eh, Euroopa maailmameistrivõistlused Euro Poolas ja Ukrainas omavad samuti olulist rolli väga oluline on aidata inimesi idapoolsetest riikidest ning nende Euroopa Liidu liigid peavad väljendama selgelt oma seisukohti. aitäh selle sõnavõtu eest, sõna saab proua Ivriševits, poolteist minutit. aitäh, president. meie idapartnerlus on praegu teelahkmel me peame valima, kas demokraatliku tee jätkamine või stagneerumine me peame seisma head VKE-de olukorra eest, me peame kaitsma demokraatiat, aga paraku me, me oleme kuulnud juba paljudelt kolleegidelt siin probleemidest nagu Mägi-Karabahh, paljud teised probleemid pinged õnneks ei ole kasvanud, me ei ole näinud olukordade eskaleerumist, kuid probleemid ei ole kuhugi kadunud ning proua Ashton, volinik Füüle, Teie ülesandeks on olukorda äh, kontrollida, see, et olukord on praegu rahulik, ei tähenda seda, et me võiksime jääda loorberitele puhkama. Äh, ma soovisin kõigepealt proua Ashtonilt, et ta sagedamini äh, ja korrapärasemalt, regulaarsemalt selgitaks seda, mis toimub külmutatud konfliktidega, kas seal on võimalik edasi liikuda see ei puuduta mitte ainult Mägi-Karabahhiat, Transnistriat, Euroopa Liit peab kõikides punktides tegutsema ühtselt, see on väga oluline ning kui me jõuame kindlale seisukohale, siis tuleb seda ka kõikide poolt järgida, aitäh. president, this president, idapartnerlus pakub viljakaks koostööks Euroopa Liidu naabritega mitmeid võimalusi, kuid ja sellel on mitmeid dimensioone, seetõttu on väga oluline õige tasakaal tasada suhetes kõigi idanaabritega, mitte valikuliselt. regionaalkoostöö on selles valdkonnas väga tähtis, iseäranis transpordi- ja energiakoridoride arendamine, mis ei ole tähtsad mitte ainult Euroopa Liidu energiatarnete suhtes, vaid ka üldse partnerlussuhete arendamiseks. kahjuks on eh, konfliktide ja suletud piiride olukorrast koostöö raskendatud, seetõttu tuleb eh, uusi jõupingutusi teha selleks, et eh, lahendada külmutatud konfliktid Euroopa Liidul oli stabiliseeriv roll Gruusias, kuid me peaksime palju aktiivsemad olema Mägi-Karabahhia ja Transnistria küsimustes ning tõstatama need küsimused ka Euroopa Liidu Venemaa dialoogil. Euroopa Liidu selgeid eh, kohustusi on ka, on vaja selleks, et stabiliseerimispakti sõlmida. suur tänu! aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Koval, üks minut. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. mina ei ole arvamusel, et me oleme teinud idapartnerluse raames kõik, mis võimalik. kui me vaatame näiteks rahastamist ja ma hindan kõrgelt seda, mida on tehtud, äh, kuid ma sooviksin väga, et Varssavi tippkohtumine kujuneks edukaks. me teame, kui oluline see tippkohtumine on. me tahame oma idapoolsetele partneritele edastada ka meie tulevikunägemuse. see puudutab eelkõige noori, kui lapsed saavad täiskasvanuteks, kui nad lõpetavad ülikoolid siis me tahame, et nad tegutseksid meiega ühel liinil. meil on vaja idapartnerlust, aga meil on vaja selleks ka uut perspektiivi, meil on vaja eh, uut rahastamist, meil on vaja pakkuda uus perspektiiv noortele. me peame mõtlema sellele, et idapartnerlus ei, ei läheks nii, nagu läks Aafrikas. Eh, aitäh selle sõnavõtu eest, järgmine kõneleja on härra Gržib, poolteist minutit. aitäh eh, see, mida kõrge esindaja ütles, oli väga optimistlik. Te rääkisite idapartnerluse edust. ma soovin, et ka volinik Füüle ja Poola, Poola eesistujana saaksid mõne aja pärast samuti rääkida edust. me oleme siin hiljuti arutanud Euronesti probleeme ja parlamentaarne see assamblee äh, töö alustamine oli äh, kahtlemata edu, kuid mida ma ootan nüüd Varssavist? ma ootan, et me töötaksime välja ühtse nägemuse rahastamise küsimuses. me peame tegema Ida-Euroopas kõik selleks, et tugevdada opositsiooni, äh, et et äh, kaitsta äh, proua Timošenko õigusi. me peame jõudma assotsieerimislepinguteni Moldova ja Gruusiaga. ma väga soovin, et ka Valgevene oleks võimalik aidata. milliseid äh, stiimuleid me võime neile riikidele pakkuda? näiteks viisatingimuste hõlbustamine meil ei ole Venemaaga viisanõudeid, kuid mis puudutab idapartnerluse riike, siis siin on see väga oluline teema, teema, millega tuleb tööd jätkata ning samuti tuleb neid riike toetada infrastruktuuride väljaarendamisel ja kodanikuühiskonna kaastamisel. aitäh selle sõnavõtu eest suur tänu, president. idapartnerluse teine tippkohtumine Varssavis on suurepärane võimalus palju jõulisemaid poliitilisi signaale Euroopa Liidu poliitika kohta välja saata. see on võtmetähtsusega ka idapartnerluse rakendamise seisukohalt Pole kahtlust, et peab rääkima naabruspoliitikast. komisjoni dokument raport on äh, õiges suunas koostatud, aga teatud valdkondades ei ole vajalikke samme astutud. poliitika on liikunud edasi, kuid äh, mitte alati äh, pole see, pole see liikunud täie vastutustundega edasi, meil on vaja äh, rohkem rahastamist, ähm, rahastamine tuleb aga kokku leppida sõltuvalt iga riigi edusammudest, koostöö kodanikuühiskonnaga on väga tähtis ja lõpuks Euroopa Liidu demokraatia toetamise fond on teretulnud algatus nii kõrge esindaja kui ka volinik ütlesid, et selle äh, ellukutsumine siiski võtab aega, kuid meil on äh, teisi vahendeid, fonde, mida on kasutatud ainult osaliselt ja pole täielikult ära kasutatud nende võimalusi, seetõttu en-, võiks kasu-, kaaluda nende äh, võimaluste rakendamist enne, kui otsustatakse uue fondi loomise kasuks loodame, et Varssavi tippkohtumine aitab nendele uutele arengutele kaasa ja nüüd härra Kukan, palun. Varšavský summit patrí nepochybne k najdôležitejším suur tänu, Varssavi tippkohtumine on kahtlemata Poola eesistumise üks tipphetki, loodame, et sellest saab oluline sündmus, mis tähistab uut etappi suhetes idapartneritega. seetõttu on väga tähtis paika panna oma strateegilised suunised suhetes partneritega. me oleme valmis võtmerolli regioonis mängima, me peame seda ka teatama. kui me soovime, et idapartnerlusest edu lugu kujuneks, siis me peame intensiivistama oma suhteid partneritega, peame astuma otsustavaid samme ja võtma vastu oma strateegilise visiooni. kohtumine on kindlasti niisuguste sammude astumiseks oluline võimalus. kui me nüüd seda võimalust ära ei kasuta, siis äh, jääb meie lähenemine partnerlussuhetes lihtsalt oportunistlikuks ning meie partnerid jäävad oma arengus ikka veel kuhugile poolele teele reformidega. me ei soovi ju seda, seetõttu peame arutama viisa liberaliseerimist, kodanikuühiskonnaga koostööd, demokraatia tugevdamist ning äh, loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka kaubandus- ja julgeolekusuhetele. nii et Euroopa Liit tõesti liiguks lähemale nendele riikidele ning annaks ka neile võimaluse meile läheneda. loodame, et Varssavi tippkohtumisest äh, kujuneb edukas sündmus. tänan. Äh, äh, härra Mikolašik, palun. härra president, kõrge esindaja, eelseisev Varssavi tippkohtumine annab võimaluse uuesti ergutada partnerlussuhteid Euroopa Liidu ja idapartnerite vahel. samuti on tähtis pikaajalise strateegia kujundamine suheteks idapartneritega. see, need partnerlussuhted peaksid aitama mõlema poole arengule kaasa, kasu tooma mõlemale ning Varssavi tippkohtumine peaks samuti andma selgemaid suuniseid kuidas assotsiatsioonilepinguid läbi rääkida, kuidas vabakaubanduslepinguid aren-, et läbi rääkida. Euroopa Liit peaks soodustama süvenenud reforme meie partnerriikides. kui me vaatame nüüd naaberriike, näiteks Ukrainat, kuidas koheldakse seal endist peaministrit Timošenkot, siis see ei tohiks meid ükskõikseks jätta me peame rääkima mitte ainult majandusest, vaid ka energiast, energiast koos äh, energia tarnekindlusega, keskkonnakaitsega, väga palju olulisi küsimusi tuleb läbi võtta. Äh, üks valulisi teemasid on Mägi-Karabahhi, millele Euroopa Liit ei ole siiani piisavalt tähelepanu pööranud ja me ei tohi ka ignoreerida Armeenia nõudmisi Armeeniat toetab praegu Venemaa, seetõttu peame väga arukalt tegutsema, tänan. suur aitäh ja viimaseks äh, kõnelejaks härra Tökes. Äh, proua president, äh, asepresident, Varssavi idapartnerlus tippkohtumine leiab aset detsembris pärast sarnaselt eelneva Ungari e-, eesistumisega on päevakorras kõrgel kohal laienemine äh, kaks võtmepartnerit on just nemad, Poola ja Ungari selle korraldamisel. tahan õnnitleda Poolat selle eest, et nad on olnud äh, juhtivaks jõuks idapartnerluse arendamisel koos Rootsiga, äh, endise äh, Nõukogude ploki riigi Unga-, Rumeenia lii-, kodanikuna tahan õnnitleda Poolat, sest Poola nüüd näitab üles Ukraina os-, suhtes toetust laienemise osas. kahekümnendal aastapäeval, Nõukogude Liidu lagunemise aastapäeval, on minu eh, eh, kindel uskumus, et Euroopa Liit saab oma partneritega teisel pool endist raudset eesriiet eh, liituda ainult sellise solidaarsuse kaudu ja niimoodi lõpetada oma integratsiooniprotsessi. me teame hästi, mis meie naabruskonnas toimub eh, ja see mõjutab kogu Euroopa Liitu, nii et meie naabruspoliitika on äärmiselt oluline tugevama Euroopa saavutamiseks. idapartnerlusriigid viivad läbi reforme selleks, et jõuda Euroopa Liidule lähemale. me nõuame nendelt edasisi reforme, rõhutame seda, kuivõrd oluline inimõiguste austamine Valgevenes ja Ukrainas, me peame oma, jääma oma pühendumusel ühiseks et luua tihedamaid sidemeid, tippkohtumist peab kasutama selleks, et saata õige poliitiline sõnum meie tahtest mängida juhtrolli selles regioonis. aitäh, nüüd jõuame vaba mikrofoni osa juurde väga palju inimesi on sõna palunud, aga kahjuks on meil aega ainult viis minutit, nii et kõigile sõna anda ei saa. kõigepealt üheks minutiks sõna härra Liisekile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 mina kui poolakas olen uhke selle üle, et tippkohtumine toimub Varssavis, et meie tohime selle korraldada, ma arvan, et terv-, kogu Euroopa Liit võib selle kohtumise üle uhke olla, see on äärmiselt oluline kohtumine, tähtis on see, et me need kuus riiki oleme oma programmidesse kaasanud Need on riigid, kes äh, on asunud demokratiseerimise teele, me saame neid aidata õigusriikluse ja stabiilsuse saavutamisel. kahtlemata äh, oleks väga hea, kui läbirääkimised assotsieerimislepingu üle Ukrainaga jõuaksid lõpule veel selle aasta jooksul. see annaks selge sõnumi äh, samuti äh, oleks tore, kui me saaksime vabakaubanduslepinguid Moldova ja Gruusiaga tihen-, äh, lõpetada. aitäh, kolleeg. aitäh, proua Solko, palun. Vážená pani predsedajúca, politika východného partner- pro-, president, idapartnerluspoliitika on äh, väga hea, mõlemale poolele kasulik poliitika. nii kuuele Ida-Euroopa riigile kui Euroopa Liidule on tegemist pikaajalise protsessiga. tulemused ei tule kohe, neid on, võib näha alles paari aasta pärast. Euroopa Liit annab selle poliitikaga abikäe nendele riikidele, et nad saada, saaksid jätkata demokraatlikul teel, et parandada oma elustandardeid. täna hommikul arutasime me uut Euroopa kaubanduspoliitikat idapartnerlus ning vabakaubanduslepped samuti tugevdavad seda valdkonda. ühtse ühisturu boonused äh, võimaldavad saada rohkem äh, vastastikusest kapitali inimeste teenuste vabast liikumisest. Äh, seda parandaks kindlasti ka viisarežiimi muutmine, see arendaks turismi ning toetaks julgeolekut ning stabiilsust Ida-Euroopas. aitäh, härra Bussoi, palun! Su suur aitäh! pentru țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene și poate aitäh, idapartnerlus annab väga palju olulisi võimalusi äh, Ida-Euroopa riikidele ning äh, see aitab saavutada heaolu nendes riikides kui kahe tuhande üheksandal aastal äh, see algatus välja toodi, siis leidis see ka vastavalt tähelepanu. ma sooviksin, et Poola eesistujana suhtuks idapartnerlusse kui prioriteeti ning ma loodan, et rakendatavad meetmed arvestavad ka riikide eripäraga me peame suunat-, suunitlema oma meetmed kodanike heaolu suurendamiseks, meil on vaja süvendada demokraatiat. me peame aga selleks nägema ette ka piisavalt rahalisi vahendeid. sellega tuleb arvestada ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. aitäh, kolleeg Paska, palun! suur aitäh, president, austatud volinik, idapartnerlus tippkohtumine Varssavis eh, peab olema võimaluseks koostööd Euroopa Liidu ning endise Nõukogude Liidu liikmete vahel. see peab olema impulsiks. selleks, et kiirelt arendada eh, idapartnerlust, on Varssav eh, näiteks sellest, kui kiiresti on võimalik asju parandada, sest et vanasti olid ju ka nemad raudse eesriide taga, kuigi ukrainlased ja valgevenelased on liikumas demokraatia suunas ja neil on endiselt veel puudujääk ja siin peame me silmas pidama seal nende riikide kodanikke, nad peavad saama Varssav-, Varssavist tugeva sõnumi, et nad on Euroopa partnerid, et Euroopa Liit on valmis elama nendega partnerluses ja rahus. hoolimata sellest, kuidas on nendes riikides lood poliitilise esindatusega. Nende äh, riikide kodanike ja noorte inimestega koostöö tegemine on oluline sõnum tulevikuks. aitäh, proua Morvai, palun! aitäh! Need sõnad on muusika minu kõrvadele. kui parlamendis räägitakse äh, stalinistlikust diktatuurist, kui räägitakse äh, diktatuuri ajal toimunust, kuid äh, siin kõlavad valed toonid välispoliitika kõrge esindaja, te teate, et Judith Zimmer Ungaris äh, kes on väga aktiivne ametiühingu eh, tegelane, korraldas demonstratsiooni, eh, ta vahistati ja ta on juba kui, eh, kuid vahi all olnud. Ungaris on juba kolm aastat kaks opositsioonipoliitikut vahi all menetlused ei ole õiglased, kohtuistanguid toimuvad kinniste uste taga Jüran Urbaš ei tohtinud ise oma protsessil osaleda, niisugused asjad leidsid aset Stalini, Stalini ajal, kuid nüüd me näeme neid praegu. lugupeetud kõrge esindaja, mida te ütlete, kui nüüd Ukrainas ja Valgevenes on kõne all samad küsimused? olukord on tõepoolest võimatu. aitäh, härra Kozlovski viimaseks kõnelejaks mimo sceptycyzmu niektórych państw członkowskich aitäh siin on tõepoolest kõlanud mitmesuguseid arvamusi, kuid minu suhtumine Valgevene režiimi on tõepoolest äh, väga skeptiline, sama puudutab ka Ukrainat. sellegipoolest ma leian, et Poola äh, eesistujana peaks jätkama järjekindlalt tööd idapartnerluse raames. seda tööd tuleks süvendada ning ma usun, et Varssavi diplom-, tippkohtumine eh, annab uut hoogu ka kodanikuühiskonnale. ma loodan, et eh, see eh, on oluliseks tõukeks edasisele tegevusele. ma sooviksin rääkida ka lõimimisest. regioonide komitee võiks siin samuti mängida oma olulist rolli ning äh, arendada edasi idapartnerlust. suur aitäh! nüüd annan sõna kõrgele esindajale Catherine Ashtonile. aitäh, äh, proua president ning õnnitlen teid ametisse valimise puhul. austatud parlamendiliikmed on tõstatanud terve rea erinevaid küsimusi ning alustan sellest, äh, Äh, mida tõstatas äh, meie kolleeg härra Brock, et miks ma istun siin ja mitte seal, vastus on see, et ma liigun nende kahe koha vahel iga kord, aga kui te siia keskele mulle pingi ehitate, siis hea meelega istun seal, samas üritan praegu täita oma kohustusi. kõige olulisem küsimus, mis meie diskussioonis on tõstatatud, on minu arvates, kas meil on olemas poliitiline tahe äh, panna meie partnerlusse idas tõelist energiat, tahet, Äh, sama palju, nagu me oleme panustanud lõunanaabruskonda. loodetavasti äh, see, äh, mida mina olen siin öelnud, see, see, mida on öelnud Stefan, arutades neid asju enda ja meie ühisest perspektiivist, on see vastus ilmselgelt jah tippkohtumine, mis meil sel nädalal Varssavis toimub, on tõeliselt oluline ning ma tahan väga tänada Poola eesistujat selle tohutu hulga töö eest, mida nad on teinud olen tunnistajaks sellele tööle ning tõesti tänan neid kogu selle pingutuse eest, mida nad teinud on. Nende poolt tehtud töö tõttu, selle pühendumise tõttu, mida te ilmselt näete ka minu ja Stefani poole pealt, on näha eh, Euroopa Liidu tugev esindatus seal ning loodetavasti eh, tuleb sellest ka väga edukas tippkohtumine ma ei alahinda neid väljakutseid, äh, vaadates meie kuut äh, idanaabruspartnerit, sest äh, iga selle partneriga ja nende suhetega meiega käivad kaasas väljakutsed ja probleemid, millega tuleb tegeleda. siin on siin kojas tõstatatud ka neid murepunkte, mis puudutab jäätunud konflikte, potentsiaali uuteks konfliktideks, me peame toetama neid väärtusi ja põhimõtteid, Äh, mis on olulised meil Euroopa Liidus sees, aga me eeldame, et nende väärtuste järgi käituvad ka meie partnerid, me peame äh, kindlustama, äh, et probleemidega tegeletakse selgelt ja läbipaistvalt. see tõstatab jällegi küsimuse, mida oleme arutanud, samuti Julia Timošenko küsimus, asi, mille me oleme tõstatanud, on see, mis tundub meile valikuline eh, kriminaalmeetmete tõstatamine. see on tulnud mitte ainult meie poolt, vaid ka paljude sõltumatute ekspertide poolt. oluline on see, et teemat võetakse äärmiselt tõsiselt, olen tõstatanud selle, ka Stefan on selle tõstatanud. küsimus on see, et kui me näeme siin kohtuprotsessis, me tahame näha õiglast protsessi, et inimesi koheldaks kohaselt ja õiglaselt äh, samamoodi nagu meie Euroopa Liidus äh, tegutseme. olles olnud kunagi justiitsminister, tean ma, kuivõrd oluline see on äh, selles, äh, sellel teel Euroopa Liidu suunas ning kuivõrd oluline on see, et me nendest põhimõtetest raudselt kinni peaksime. jätkame oma diskussioone Äh, vabakaubanduspiirkonna üle ning assotsiatsioonileppe üle, sest et äh, usume, et see assotsiatsioonilepe annab tugevamaid garantiisid äh, osade nende küsimuste puhul, mis Ukraina puhul on olulised, aga oluline on see, et kokkulepet peab ratifitseerima, et liikmesriikide ning parlamendid ning Euroopa Parlament peavad tagama, et nad on rahul selle vaimuga. et on tõstatatud ka äh, kodanikuühiskonna küsimuse, me oleme juba märkinud ära kakskümmend kaks miljonit eurot eh, selle vahendi jaoks, mis on suunatud kodanikuühiskonnale. oluline on keskenduda kodanikuühiskonna arendamisele ning suurendada avalikku vastutust. see on äärmiselt oluline küsimus, tulles nüüd tagasi jälle läbipaistvuse ja avatuse juurde me peame, see peab meil võimaldama teha asju, mida me ju hetkel veel teha ei saa. see ei tohi kuidagi kattuda juba olemasolevate instrumentidega, aga vaadates mõningaid küsimusi, mis on tõstatunud eh, diskussioonides partneritega nii idas kui lõunas, et eh, kuidas eh, me saaksime neid protsesse toetada tõhusamalt, kuidas me toetame noori inimesi, poliitilise protsessi kasvu ja see loodetavasti võimaldab meil töötada Äh, veidi paremast perspektiivist äh, ja see võib olla tõsiselt väärtuslik äh, nendele, kes soovivad saada meie abi, aga ei vasta täielikult veel kriteeriumitele, mis meil instrumentide puhul on. ja lõpetuseks tahan keskenduda jälle sellele, mida on võimalik selle tippkohtumisega minu arvates saavutada. esiteks selge ajakava Ukraina assotsiatsioonileppe allkirjastamiseks ning vabakaubandusleppe allkirjastamiseks. ning tuleb alustada neid läbirääkimisi ka Gruusia ning Moldovaga kui me suudame siin edu saavutada, siis see oleks oluline. mobiilsus on suur küsimus paljude riikide jaoks ning oluline on see vaada, oluline on vaadata, mida on võimalik lähikuudel selles osas ära teha, see on samuti oluline osa tippkohtumisest. ning äh, samuti koostöö erinevate sektorite puhul, eriti äh, energia ja transport, loomulikult ka poliitiline ko koostöö ning dialoog. kui me suudame ära kasutada seda võimalust äh, tuua nende juhtkond kokku meie juhtkonnaga, arendada tugevamat suhet, väljendada selgelt seda, mida me ootame, seda, mida me pakume, siis eh, see ja oluliseks on siin vastust, vastastikune vastutus, siis me saaksime olla edukad ja see annaks uut energiat eh, meie töös idapartneritega. sooviksin uuesti tänada Poola Eh, eesistujat ning eriti ka Ungari eesistujat selle töö eest, mille nad on ära teinud ning kindlasti eh, eh, saab tegemist olema eduka eesistuja sündmusega Varssavis. suur tänu, proua asepresident. kolleegid, sooviksin teile nüüd teatada, et meil tuleb kaheminutiline vaheaeg, enne kui me järgmise teema juurde asume järgmine teema puudutab soolist identiteeti ja seksuaalset sättumust ÜRO Inimõiguste Nõukogust. tänan